tööga kell viisteist null null. protokoll äh, avaldatakse Euroopa Parlamendi veebilehel. proua president tänab lahkesti ka tõlke. istung on lõppenud.